päevakord näeb ette, et me hääletaksime äh, Chrysler-Dörfleri raportit, mis puudutab Euro Euroopa Liidu toetust rahvusvahelisele kriminaalkohtule ja raportöör on äh, soovinud esitada viis suulist muudatus, vabandust, kolm suulist muudatusettepanekut ja esimene me käsitleme kõiki muudatusi eraldi, siin esimene muudatusettepanek, palun president, meil tuleb teha mõned tehnilised muudatused ja sisse panna mõned suu-, uued punktid, põhjenduspunktis üksteist tuleb välja jätta Muammar Gaddafi on juba surma saanud, sama kehtib ka punkti kakskümmend neli kohta, aga me li-, lisame tema poja Saif al-Islam Gaddafi nime ja Abdullah al-Sanusi nime Liibüast nii et, et äh, ma arvan, et me peame lihtsalt need muudatused sisse viima, et vastata rahvusvahelisele olukorrale ning punktis nelikümmend kaheksa viitame rahvusvahelisele humanitaarõigusele ja ja nõuame, et kõrge esindaja oleks selles valdkonnas tegus. nii, igatahes on tegemist väga ajakohase raportiga, eriti arvestades olukorda Süürias. me peame äh, täiesti selgelt mõista andma, et äh, kuritegude toimepanijad tuuakse kohtu ette äh, äh, Liibüas kuritegusid toime pannud peavad teadma, et Damoklese mõõk ripub nende peade kohal, nii et, et tahaksin tänada kõiki kolleege selle koostöö eest, mis meil oli. aitäh. meie kolleeg on tutvustanud kõiki kolme suulist muudatust ühiselt. kas kellelgi on midagi nende vastu? kui kellelgi on midagi nende vastu, siis palun tõuske püsti. ma ei näe, et keegi oleks püsti tõusnud, see tähendab, et me hääletame ka neid kolme suulist muudatusettepanekut. tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. õnnitlused äh, meie kolleeg Kreisel Dörflerile. ja järgmine päevakorrapunkt on hääletus ähm, härra Kumutsakose raporti üle, mis puudutab integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist, plokk üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kaks langeb ära ja nüüd äh, kogu komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja õnnitlused raportöörile. ja nüüd äh, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. aitäh aitäh raportöörile ja nüüd Euroopa, härra Presina raport Euroopa aatomienergia ühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammi kohta. niisiis, resolutsiooni eelnõu, kakskümmend kaks muudatusettepanekut ITRE komisjonilt, panen nad kõik hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud muudatus kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli. nimeline hääletus ähm, ja kahes osas, esimene osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, teine osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, kontrollime muudatust kolmkümmend. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud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 kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud nüüd hääletame komisjoni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame eh, õigusloome resolutsiooni eelnõu, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. tahaksin teid tänada ning õnnitleda kolleeg Brežinat järgmine punkt, mida hääletame, on äh, resolutsiooni eelnõu Euroopa Liidu ja USA tippkohtumise kohta, mis toimub kahekümne kaheksandal novembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. kõigepealt hääletame ühisresolutsiooni viielt fraktsioonilt, muudatus üks. ma saan aru, et härra Brock soovib sõna võtta. palun, härra Brock president, ma arvan, et me oleme siin teinud vea. minu fraktsioon soovib, et me hääletaksime muudatuse üks poolt. hästi, hääletame siis muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa. kes on poolt? ja esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv üksteist osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu,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 siin on kirjas, et võtab arvesse komisjoni teadaannet läbirääkimise lõpetamise üle broneeringu info kokkuleppe kohta, mida vaatab läbi Euroopa Parlament vastavalt viienda mai resolutsioonile kahe tuhande kümnendast aastast ja kahe tuhande kümnenda aasta novembrist. esialgne sõnastus tundus olevat pisut aegunud, sellepärast et komisjon on juba teatanud, et läbirääkimised on lõpule viidud. nii et, et ma loodan, et kõik fraktsioonid nõus, nõustuvad, et me lihtsalt siin äh, parandame faktid ja äh, räägime nii, nagu asjad tegelikult on, siin ei ole mingeid subjektiivseid äh, muutusi plaanis, aitäh! aitäh! kas kellelgi on midagi selle muudatuse vastu, näib, et mitte niisiis punkt kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu, vabandust, keegi soovis sõna, ei, ei soovinud hästi, muudatus neli, kes on poolt? vastu? kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud, muudatus number neli. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd pärast artiklit kakskümmend viis tahab härra Plokk Brock tutvustada suulist muudatust. Teil on sõna, härra Brock. president, kolleegid, ma vaatasin neid ettevalmistusi, mida tippkohtumiseks on tehtud ning olen ette valmistanud terve rea ettepanekuid, mis kõik ei ole selles ühisresolutsioonis kajastamist leidnud. aga kui te nõus olete, siis ma äh, Äh, paneksin nad siia, siia siiski sisse ja kas te oleksite suulise ettepanekuga nõus? et me palume, et parlamendi delegatsioon ja komisjonid kasutaksid ära meie tööd. kas kellelgi on midagi selle muudatuse vastu? ei näe, et keegi vastu oleks näen teie nägudel rõõmu ja heakskiitu, niisiis hääletame. niisiis pärast äh, artiklit kakskümmend viis tuleb see suuline muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, panen selle ühisresolutsiooni hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. tahaksin äh, teid tänada, et selline oluline resolutsioon sai vastu võetud nüüd läheme ja edasi hääletusega ja hääletame resolutsiooni eelnõu, mis puudutab avatud interneti ja võrgu neutraalsust Euroopas. ja hääletame kogu resolutsiooni, muudatusi ei ole, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine hääletus on kas kuue resolutsiooni eelnõu üle, mis puudutab kassettlahingumoona keelustamist ja meil on olemas ka ühine resolutsioon, viielt fraktsioonilt muudatusi ei ole. niisiis üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. punkt kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. punkt viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud põhjenduspunkt E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja resolutsioon nüüd tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja järgmisena hääletame nelja resolutsiooni eelnõu käibemaksu käsitlevate õigusaktide ajakohastamiseks digitaalse ühtse turu hoogustamiseks ühisresolutsiooni eelnõu kolmelt fraktsioonilt, muudatusi ei ole ja panen selle hääletusele. tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? seega on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. ning nüüd hääletame härra Liiseki raportit, mis puudutab Euroopa Liidu ja Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi. niisiis muudatus seitse, kes on poolt? jah, protseduuriline küsimus, palun aitäh! kõik variraportöörid ning kõik teised institutsioonid, mis tegid koostööd selle raportoriga, raporti koostamisel, ma tahaksin neid kõiki tänada, tegemist oli olulise raportiga mitte ainult meile, vaid tegu on raportiga, millega, mida ka kogu Gruusia on oodanud. muudatus seitse nüüd, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime seda, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud härra Svoboda esitab suulise muudatuse, muudatuse viis kohta, teil on sõna. aitäh, president. minu fraktsioon on äh, koostanud muudatusettepaneku, mis tugines valele infole, me tahaksime seda asendada järgmise suulise muudatusettepanekuga Gruusia võimud peaksid hoiduma ebaproportsionaalse poliitilise surve kasutamisest äh, valitsusevastastele oponentidele. tuletame meelde, et äh, mitme partei süsteem on väga oluline selleks, et tugevdada äh, demokraatiat Gruusiasse, aitäh. kas kellelgi on midagi selle muudatuse vastu? Uh, eh, it seems, well, please. It's, it's, it's, yeah. uh, well, it's enough näib, et püstiseis nüüd oli piisavalt, niisiis ma vabandan, härra Svoboda, seda suulist muudatust ei saa teha. Äh, ma võtan sellega arvesse, ma loodan, et te ei protesteeri muudatuse sisu vastu, sest jutt käib ju ometigi demokraatiast, aga ma arvestan teie vastuväidetega. niisiis, võtaksin sellisel juhul oma esimese muudatusettepaneku sisu tagasi, härra Liiseki raport on suurepärane ja seal ei tohiks olla midagi sellist, mis põhineb valel infol niisiis, mul on kahju, et ei luba mul teha suulist muudatust, aga siis ma võtan esialgse muudatuse tagasi. niisiis, kui ma aru saan, te tahate nüüd muudatuse viis tagasi võtta. niisiis, me ei hääleta muudatust viis, siis aitäh. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame ja, ja loomulikult äh, õnnitlen härra Liisekit ja nüüd hääletame härra Gustavsoni raportit, mis käsitleb soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist Euroopa Parlamendis. muudatusi ei ole niisiis punkt äh,, paragrahv kaks äh, punkt E kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, kontrollime elektrooniliselt, niisiis teine osa, artikkel kaks, lõige E hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud äh,. Äh, lõige neli punkt äh,, kaks G, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. nüüd artikkel neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, kes on erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime teist osa, niisiis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 artikkel üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, artikkel kaksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vas-, me kontrollime teist osa, ei, me kontrollime esimest osa, niisiis ma alustan avan hääletuse, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime ka teist osa artikkel kaksteist, teine osa hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. nüüd äh, põhjenduspunkt N, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. E, suur aitäh härra Gustavsonile ja nüüd hääletame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 hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. artikkel kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. proua Löövin esitab nüüd suulise muudatuse artikli kolmkümmend viis kohta. Teil on sõna. aitäh. me sooviksime jätta välja sõna add lisama artiklist kolmkümmend viis ja asendada seda sõnaga Äh, uurida võimalusi lisada, examining the possibility of adding, nii et, et see lause kõlaks, palub, et komisjon uurib võimalusi lisada sadamariigi meetmed sellesse nimekirja nimekirja, mis puudutab äh, vahendeid, äh, mis tuleb, tuleb ellu rakendada selleks, et riik saaks liituda soodusrežiimiga, nii et, et me ei taha siin kuidagi rikkuda seda hääletust, mis on toimunud tööstus äh,, väliskaubanduskomisjonis, ma loodan, et te arvestate meie muudatusega. suur aitäh! kas keegi on selle vastu, ei ole, niisiis artikkel kolmkümmend viis suulise muudatusega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja artikkel nelikümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu resolutsioon, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, õnnitlused raportöörile. aitäh teile, proua Löövin ning sellega oleme hääletuse lõpetanud. suur aitäh kõigile ning kohtume kahe nädala pärast uuel täiskogu istungil.